härra Ullmann äh, transpordis härra Koosa ja põllumajanduskomisjonis härra Andrieu. kas kellelgi on vastuvõtjaid, ei ole? siis ka need äh, komisjoni liikmete nimetused on vastu võetud ja see, selle koosoleku protokoll tuleb kinnitamiseks järgmise äh, täiskogu istungjärgu kinnitamisele ja me edastame resolutsioonid ka kõikidele resolutsiooni ettepanekutes nimetatud äh, adressaatidele. sellega on nüüd täiskogu istungjärg selleks korraks lõppenud ja head